Prima. enne kui alustame päevakorda, sooviksin väljendada meie parlamendi nimel sügavat äh, kaastunnet ohvritele, äh, kes, äh, keda on rünnatud terrorirünnakutega usulistel põhjustel. kristlaste tagakiusamine ei lõpe.